Il president. Eccoci qua. siin ma olen, ütleb president. Andiamo. La seduta è aperta. istung on avatud, tere hommikust kõigile, lugupeetud kolleegid esimene päevakorrapunkt on komisjoni ja nõukogu aruanne seoses Horvaatia eesistumisperioodi tegevuskavaga ning on võimalik kasutada elektroonilist süsteemi vaba mikrofoni vooru kasutamiseks ja samuti ka sinise kaardi küsimuste jaoks ning juhised on võimalik üle vaadata saali sisenedes ning äh, nüüd annan ma sõna ähm, nõukogu eesistujale Plenkovitšile. grazie davide poštovani predsjedniče potpredsjedniče. suur tänu äh, härra president asepresidendid euroopa parlamendi liikmed lugupeetud euroopa komisjoni president kolleegid mul on suur heameel olla euroopa parlamendi ees et tutvustada teile horvaatia esimese euroopa liidu eesistumise prioriteete tegemist on Horvaatia jaoks ja kõigi minu kaaskodanike jaoks ajaloolise hetkega. alles kolmkümmend aastat tagasi toimusid Horvaatias esimesed vabad valimised ja seda tehes äh, saime tagasi oma iseseisvuse pärast üheksat sajandit ja Horvaatia jõudis poliitilisele maailmakaardile. ja mul on seetõttu väga hea meel, et mul on äh, võimalus tutvustada teile meie prioriteete just ähm, Horvaatia iseseisvumise kahekümne esimese aastapäeva eelõhtul. me saavutasime iseseisvuse agressioonisõja keerulistes tingimustes ja meie sõdurid kaitsesid edukalt ja vabastasid meie maa kakskümmend aastat tagasi ja Horvaatia asus demokraatia ja Euroopa integratsiooni teele. kuus pool aastat tagasi sai Horvaatiast Euroopa Liidu liige ja nüüd oleme selle eesotsas. Horvaatia äh, reformid äh, ja tee on alati ajendatud Euroopa integratsioonist. ma tõesti loodan edukat äh, koostööd Euroopa Parlamendiga ka järgmise kuue kuu jooksul eesmärgiga näidata Euroopa kodanikele, et neil on võimalik saada Euroopa Liidu liikmesusest käegakatsutavaid eeliseid. meie ees on mitmeid olulisi eesmärke, kõigepealt mitmeaastane finantsraamistik. õigeaegne finantsraamistiku kokkulepe järgmiseks seitsmeks aastaks on meie peamine prioriteet. MFF peaks vastama kõikide kodanike ootustele kõikides liikmesriikides nii et äh, seeläbi tuleb rahastada ühtekuuluvust, äh, kultuuripoliitikat ja muud, aga tegeleda ka mitmete väljakutsetega, mis on Euroopa Liidu ees. me peame tegema seda ühiselt ja ühtselt, austades äh, üksteise erinevusi, majanduslikke, sotsiaalseid, demograafilisi, see peab muutma ka Euroopa tõhusamaks ja nähtavamaks ülemaailmselt ja selle saavutamiseks tuleb tegutseda kiiresti. me ei saa viivitada Euroopa Liidu programmide rakendamisega aastast kaks tuhat kakskümmend üks, vastasel juhul valmistaksime pettumuse kodanikele koos ülemkogu presidendiga, kes jätkab äh, finantsraamistiku läbirääkimisi kõige kõrgemal tasemel, teeme ka kõik endast oleneva eesistumise all, et neid läbirääkimisi edendada see sõltub äh, üldisest seadusandlikust äh, paketist MFF-i raames ja jääme lootma tõhusale koostööle ka kõikide parlamendikomisjonide ja raportööridega selles valdkonnas. me oleme kuulanud ära ja mõistame kõiki teie muresid, sõnumid ja ootusi, aga meie arvates on äärmiselt oluline jätkata läbirääkimisi kõikidel tasanditel ja liikuda edasi kõikide valdkondadega. meie, meil on ühine eesmärk, sest meie läbikukkumine tugevdaks ainult neid, kes ei soovi tugevat Euroopat ja seda me ei saa lubada. teiseks, Ühendkuningriigi korrapärase Euroopa Liidust lahkumise protsess pärast äh, lahkumisleppe ratifitseerimist Ühendkuningriigi poolt peame lõpetama ratifitseerimisprotseduuri ka Euroopa Liidu poolt. oluliseks sammuks on siin Euroopa Parlamendi poolne nõusolek. Horvaatia eesistuja vastavalt ähm, Euroopa äh, Ülemkogu tulevikusuhete suunistele kavatseb teha tööd äh, saavutamaks laiaulatuslikku nõukogu mandaati vastavalt Euroopa Komisjoni suunistele. kuigi üks liikmesriik lahkub, siis äh, Ühendkuningriigil ja Euroopa Liidul on pikk ühine ajalugu ja see peaks olema lähtepunktiks, et ehitada üles tihedad partnerlussuhted tulevikus, mis põhinevad vastastikusel austusel, huvidel ja võrdsetel tingimustel, eriti kaubanduse, julgeoleku ja teistes valdkondades. aga üheteistkümnekuuline üleminekuperiood on ülimalt lühike ja tarvis on palju head tahet ja palju tööd, et need läbirääkimised jõuaksid selle perioodi jooksul lõpule ja saavutada kokkulepe, mis on sobiv mõlemale poolele. kolmandaks, <clears throat> Zagrebi tippkohtumine Euroopa Liidu ja äh, Lääne-Balkani riikide vahel äh, Eh, rääk-, läbirääkimised Albaania ning eh, Põhja-Balkaniga, eh, Põhja-Makedooniaga. me soovime loomulikult, et algaksid ka läbirääkimised nende kahe riigiga ning sooviksin parandada läbirääkimiste metodoloogiat, mis on äärmiselt oluline. laienemispoliitika usaldusväärsuse pärast on oluline säilitada poliitiliste kriteeriumite austamist, samuti ehm, ka iga samm, iga riigi poolt tehtud eh, edusamme eh, ning eh, ainult neile tuleb toetuda, analüüsides läbirääkimiste alustamist või mittealustamist. see peab olema laienemispoliitika keskmeks, oleme õnnelikud selle pärast, et Euroopa Parlament võttis vastu oktoobris resolutsiooni toetades läbirääkimiste alustamist Albaania ja Põhja-Makedooniaga, rõhutades laienemise oluline, olulisust nii kandidaatriikide kui kogu Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Parlament eh, kinnitas nii tehes eh, oma toetust eh, usaldusväärsele laienemispoliitikale. Zagrebi tippkohtumine maikuus toimub kakskümmend aastat pärast esimest Zagrebi tippkohtumist, mis avas Euroopa võimaluse Euroopa eh, kagu riikidele ning samuti ka stabiliseerumisele. ning nende riikide seas oli ka Horvaatia, kes eh, antud hetkeks on ainus, kes on suutnud ka liituda Euroopa Liiduga. ning eh, veel enam, praegu oleme me Euroopa Liidu Nõukogu eesistujad taas Äh, kord see annab äh, veel lisa sümboolse väärtuse järgmisele Zagrebi tippkohtumisele. seega me soovime saata tugeva sõnumi oma äh, Kagu-Euroopa partneritele, kes endiselt veel ootavad nii-öelda eestoas öeldes neile, kui te jätkate reformidega, kui te täidate kõik liitumistingimused, teie Euroopa perspektiiv ei lange kahtluse alla ning olete teretulnud. samaaegselt aitab Euroopa Liit teid oma eesmärke saavutada tänu äh, osalusel Euroopa projektides ning samuti ka taristute eh, ühendamises ning eh, ka eh, kõrgetasemelise koostöö tegemisel ning põhimõtete ja väärtuste jagamisel. neljandaks, Euroopa tulevikukonverentsi korraldamine. me tegeleme sellega võimalikult kiiresti, et saaksime eh, institutsioonide vahelised kokkulepped sõlmida nii ruttu kui võimalik ning äh, ka konverentsi korraldamisega võimalikult kiiresti äh, tegelema hakata. on oluline, et kõik kolm institutsiooni ka võtaksid üle konverentsi eesmärgid ning et oleksid nad e-, esindatud võrdsetel tasanditel. peame ühtlasi garanteerima kõigi liikmesriikide, liikmesriikide parlamentide, kodanikuesinduste, e-, kodanikuühenduste tasandil, me peame olema kaasavad ja avatud ning tegelema Äh, oluliste küsimustega, mis on seotud Euroopa strateegiliste eesmärkidega, kaasates Euroopa Komisjoni presidendi ning äh, äh, samuti peame tegelema teemadega, mis on meie kodanike jaoks kõige olulisemad. meil on hea meel selle üle, et äh, Horvaatia volinik äh, Šuitsa on see, kes komisjoni poolt tegeleb konverentsi korraldamisega. tegemist on uue võimalusega lähendada kodanikke Euroopa Liidule, tugevdada dialoogi äh, ning parandada neid vigu, mida meile ette heidetakse võttes arvesse, et kodanikud tunnevad aina suuremat ükskõiksust Euroopa Liidu vastu ning mm, püüdes aru saada neist Brexitit, kes Brexitit soovisid eh,, ning aina kasvavat skeptitsismi Euroopa Liidu suhtes eh,, proovime mõista, miks populism, populistid on aina populaarsemad ning eh, samuti peame mõistma seda, mida meie peame parandama ja muutma see on ka võimalus anda sõna kodanikele, et äh, nad oskaks meile öelda, millist Euroopat nad soovivad, et me oskaksime paremini vastata nende ootustele. lugupeetud daamid ja härrad, Horvaatia saab ähm, eesistujaks nelja tüüpi prioriteetidega, kõigepealt arenev Euroopa. Äh, meie eesmärk on garanteerida võrdne kasv, mis on jätkusuutlik ja kaasav, mis võtaks arvesse kõiki vajadusi ja omadusi liikmesriikides ja regioonides, seega peame looma sellist poliitikat, mis annaks head töö- ja elutingimused, kaitseks keskkonda ning võitleks kliimamuutuste vastu. peame pöörama erilist tähelepanu roh-, Euroopa rohelisele leppele, millest, äh, äh, mida arutab ka Euroopa Liidu Nõukogu erinevates äh, koosseisudes vastavalt konkre-, igale konkreetsele teemale. samuti on vajalik sellele garanteerida piisav rahastus. möödunud nädalal rääkisime sellest ka Zagrebis. üheskoos peame saavutama kliimaneutraalsuse kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. peame tugevdama ühisturgu ja digitaliseerimist, investe-, investeeringuid ja innovatsiooni. meil on vaja kvaliteetset elukestvat õpet ning samuti peame ka tegema eh, kõik selleks, et õppeasutustes eh, valmistataks ette tulevasteks töökohtadeks ning garanteeritaks meie konkurentsivõimet meil on vaja sellist äh, konkurentsivõimet, mis garanteeriks meile majanduskasvu. ärgem unustagem demograafilist arengut ja digitaalset revolutsiooni. peame ka parandama kõigi kodanike elukvaliteeti ning võtma kasutusele adekvaatsed demograafilised meetmed. Euroopa, mis ühendab Euroopat Äh, Euroopat tuleb ühendada, samuti tema taristut äh, ja samuti äh, tema inimpotentsiaali, see on sine qua non tingimus, et garanteerida suurem sotsiaalne ja territoriaalne sidusus. me kavatseme töötada tulevast transpordi, energia ja digitaaltaristute loomise eest. samuti kavatseme lähendada kodanike hariduse, kultuuri ja spordi läbi. kõik see näitab meie jõudu ja meie ühtsust. daamid ja härrad, ainult turvaline Euroopa suudab tagada heaolu oma kodanikele siinkohal on Euroopa Liidu välispiiride tõhus kaitse ning suurem vastupanuvõime välisohtudele ning hübriid- ja küberohtudele üliolulised kõikehõlmava lahenduse saavutamine jätkusuutliku ja tõhusa rände ning varjupaigapoliitika jaoks on meie ühine eesmärk. oleme jätkuvalt keskendunud sellele, et arendame edasi oma liitu kui vabaduse, julgeoleku ja justiitsala, mille aluseks on ühised väärtused, demokraatia ning õigusriigi põhimõte. seetõttu on uute strateegiliste suuniste vastuvõtmine vabaduse, julgeoleku ja justiitsküsimuste valdkonnas üks meie prioriteet. õigusriigi põhimõte on liidu toimimise põhiväärtus. me püüdleme edasi kõikehõlmava lähenemise poole, et kaitsta ning edendada õigusriigi põhimõtet, tugevdades samal ajal dialoogi liikmesriikidega. neljandaks, mõjus Euroopa. mitte ükski liikmesriik ei suuda tegeleda rahvusvaheliste väljakutsetega üksinda. meie ühtsus on meie suurim tugevus. Euroopa peaks sagedamini ja valjemalt kõnelema ühe häälena, kinnitades sellega oma ülemaailmset rolli tänases mitmekülgses maailmas. ülioluline on jätkata avatud dialoogi meie Põhja-Ameerika partnerite ja liitlastega. meie ambitsioon ülemaailmse osalejana äh, peaks olema toetatud edasistest arengutest äh, suutlikkuse ning ühistegevuste vahendite valdkonnas. lisaks on oluline säilitada suhteid äh, Hiina, Venemaa, India ja Jaapani ning teiste tugevate tegijatega, võttes aluseks vastastikuse austuse ning jätkates äh, multilateraalsuse ning rahvusvahelise reeglitepõhise korra arendamist. suurel hulga, laias hulgas poliitikavaldkondades kliimamuutustest äh, kuni äh, tuumarelvade leviku tõkestamiseni on meie liidul äh, ainulaadne võimalus saavutada kompromissid ning lahendada kriise. pinged Lähis-Idas, keerukad poliitilised olukorrad Iraanis ja Iraagis, vanad ja uued väljakutsed Pärsia lahe piirkonnas, kõik see vajab pidevalt meie aktiivset ja loomingulist tegevust ning tugevat juhtimist toetades ÜRO säästva arengu eesmärke ning olles suurim arenguabi andja, on meil eriline vastutus Aafrika, Kariibi ning Vaikse ookeani riikide ees. Horvaatia eesistumise ajal toimub idapartnerluse tippkohtumine. daamid ja härrad, Euroopa Liidu ees, nagu me teame, seisab väga palju väljakutseid iga päevaga muutub maailm üha keerulisemaks ning meie ülesandeid tuleb järjest juurde. liiga paljud osalejad pakuvad kergeid vastuseid ning äh, kiireid lahendusi, mille aluseks on tihtipeale valeinformatsioon. meie kodanike ootused suurenevad. peame olema lähemal oma kodanikele, peame kuulama ning andma nende küsimustele asjakohaseid vastuseid me ei saa kasutama jätta kasutamata jätta võimalust teha rohkem oma kodanike heaks. selleks, et probleeme lahendada, peame edendama võrdsust, kaasavust ja solidaarsust, tugevdades Euroopa demokraatiat, mis on meie põhiväärtus ülemaailmsel areenil. seetõttu, nagu öeldud, meil on vaja tugevat Euroopat väljakutseid täis maailmas, aitäh! suur aitäh, härra Plenkovitš! suur aitäh teie sõnavõtu eest, et tutvustasite teie agendat, nüüd anname sõna president von der Leyenile, keda tänan eh, kohaletuleku eest. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed, on tõesti väga hea meel näha teid jällegi Horvaatia eesistumise alguses. vaid mõni päev tagasi volinike kolleegium äh, sai tunda suurepärast Horvaatia külalislahkust, veetsime ühiselt kakskümmend meeldivat tundi, äh, saime tunda teie rikkalikku kultuuri, folkloori, mitmekesisust, kõike seda, mida Horvaatia on toonud Euroopa Liitu see oli tõesti suurepärane avatseremoonia, mis toimus ka teie Rahvusteatris ja mis näitas kogu seda energiat ja entusiasmi, mida Horvaatia pakub Euroopa Liidule. suur tänu selle eest! ja ka praegu oli eriline hetk, istudes siin ja kuulates peaministrit, kes räägib meile eesistumisest ja oma juhi rollist Euroopa demokraatia eesotsas. ma tean, et äh, parlament on teie jaoks südamelähedane ja ei ole sugugi palju neid, kes võivad öelda, et äh, nad on olnud Euroopa mm, Parlamendis praktikant, hiljem äh, parlamendiliige ja hiljem tulnud tagasi Strasbourgi peaministrina, kes juhatab Euroopa Liidu eesistumist. ja teatud mõttes peegeldab teie äh, lugu märkimisväärset äh, reisi. Horvaatia on kolmekümne aasta jooksul äh, jõudnud kohta Euroopa Liidu südames. kahekümne kaheksas aastapäev sellest, kui Euroopa Liit, ühendus tunnustas Horvaatiat, aga siis ei kujutanud keegi veel ette, kui kaugele ja kui kiiresti see riik kasvab. ja see on tänu teie rahva tahtele, ohverdustele, mis nad on teinud, pühendumusele Euroopa väärtustele ja sihikindlusele liituda Euroopa Liiduga, mis põhineb rahul, eh, progressil ja selleks kuueks kuuks on tarvis kogu seda sihikindlust ja ühtsust, mille poolest Horvaatia on tuntud. meil on tarvis sihikindlust, et leida ühiseid lahendusi probleemidele, mis on meid eh, lahutanud minevikus, näiteks ränne on üks nendest teemadest. meil on tarvis ühtsust, et tegeleda Brexitiga ja eelarve läbirääkimistega ja tegeleda pakiliste rahvusvaheliste küsimustega, mida te äsja mainisite, ja meil on tarvis ka seda energiat, tagamaks, et Euroopa on digitaalse ja kliimaülemineku eesotsas. see on ülesanne, mis on meie kõikide ees ja mul on hea meel, et Horvaatia eesistuja eh, eh, te-, neljas peamises sambas kajastuvad just need põhimõtted. eesistuja moto ütleb, et meil on tarvis tugevat Euroopat väljakutsete maailmas. ja tõepoolest, väljakutsed äh, on muutumas äh, tugevamaks, ohtlikumaks, intensiivsemaks iga päevaga ja tarvis on konstruktiivset jõudu äh, võitlemaks maailmas levivate destruktiivsete suundumustega. vägivald lõpeb üksnes siis, kui me hakkame uuesti omavahel rääkima ja selles seisnebki Euroopa Liidu tugevus. Euroopa Liidul on tohutu diplomaatiline tugevus, me suudame keskenduda deeskaliseerumise dialoogile, sest meil on head suhted paljude tegijatega maailma erinevates piirkondades, meil on pikaaegsed suhted, suhted, mis on usaldusväärsed ja me oleme mänginud tohutut rolli ja mängime endiselt äh, Iraagi stabiliseerimisprotsessis ja täpselt samamoodi äh, Iraani tuumaleppe äh, läbirääkimistes. aga lisaks konfliktide lahendamisele peab Euroopa olema ka ise kindlam maailmas, tugevdama oma kaubanduspositsiooni, tegelema NATO olukorraga võtma rohkem vastutust endale, äh, Aafrikaga suhetes samuti ja peame kasutama mm, oma võimalusi, meil tule, toimub äh, erinevaid kohtumisi Aafrikaga, on tulemas Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine ja me tuleme välja ka oma Euroopa Liidu Aafrika leiutusliku strateegiaga teie eesistumise ajal. järgmised kuud on olulised ka Balkani piirkonna suhetes, te mainisite seda, president, eh, peaminister. Horvaatia mm, pakub meile siin erinevaid võimalusi, me peame tagama liitumisperspektiivi ja Horvaatia teab ise väga hästi, kui kaugele on võimalik viia riikide majandussüsteeme, pakkudes liitumisperspektiivi. Euroopa saab olla kaasav selles piirkonnas, investeerida sinna ja see hoog peab jätkuma ka enne Zaagrebi tippkohtumist, mis toimub sel aastal, kui me soovime et Lääne-Balkani tippkohtumine Zagrebis oleks edukas, peame tegema oma kodutöö ära praegu. ja see on ka põhjus, miks me pakume välja oma laienemismetoodika mõne nädala pärast, et saaksime arutada moderniseerimist, mis on vajalik. aga kõige olulisem, et me saaksime pakkuda Lääne-Balkani sõpradele eh, liitumisperspektiivi eh, Makedooniale, Albaaniale, nemad on teinud oma kodutöö ja meie peame tegema nüüd ära enda kodutöö, et tõesti pakkuda neile tõelist liitumisperspektiivi. juhtimine Horvaatia jaoks on oluline ka seoses tulevase eelarvega. järgmistel nädalatel eesistuja äh, koos ülemkogu esimehe Micheliga äh, vaatab erinevaid võimalusi, meil on tarvis tasakaalustatud eelarvet, jah, õiglast eelarvet, jah, aga üle kõige on meil tarvis moodsat eelarvet. järgmised seitse aastat on erinevad nendest seitsmest aastast, mis meil on selja taga. ja seetõttu on ülimalt oluline, et äh, meil oleks, mm, meil kestaks moderniseerimisprotsess, et Euroopa Liit liiguks edasi, oleks aktiivne, oleks nähtav, kui me tahame äh, pakkuda lahendusi kõigil olulistel teemadel, on tarvis korralikku modernset eelarvet. lugupeetud saadikud, Horvaatia eesistumise poolaasta on äärmiselt oluline ka selleks, et ähm, klimaatilist ja äh, keskkonnaalast üleminekut garanteerida, meil ei ole enam õigust oodata. me peame hakkama tegutsema äh, ning äh, rohelise leppe jõustama Euroopa Liidus. töö selle nimel algab täna <clears throat> ning tänase arutelu põhjal äh, hakkab äh, komisjon arutama investeerimisplaani rohelise leppe küsimustes ning samuti ka õiglase ülemineku küsimusi ning see uus mehhanism Äh, prioritiseerib äh, valdkondi ja regioone, kus on kõige suuremaid raskusi üleminekuga, kus <clears throat> on vaja teha kõige suuremaid jõupingutusi. tean, et see on oluline äh, Horvaatia jaoks ning paljude teiste riikide jaoks. kohe, kui kolleegium on vastu võtnud otsuse, tulevad ähm, volinikud Dombrovskis ja Äh, Timmermans äh, täiskokku, nii et seda teile tutvustada ning äh, jätkame oma tööd järgnevatel nädalatel ja kuudel. ja samuti tahaksin lõpetada ühe Horvaatia kirjaniku sõnadega, kes oli esimene professionaalne ajakirjanik Maria Žagorska. ühtsus on vabadus, on tema öelnud. ja see on Euroopas alati niimoodi olnud, seal, kus on olemas ühtsus ja Euroopa omapäraks ongi see, et meil on vabatahtlik ühtsus. kus on ühtsus, seal on vabadus, seal on ka jõud ja ma olen veendunud, et Horvaatia eh, eesistumine saab olema ühtsuse eesistumine, saab olema eesistumine, mis muudab Euroopat tugevamaks, mis aitab edendada meie institutsioone, nii nagu te oma eesistuja motos samuti olete öelnud, et Euroopa, mis on tugev väljakutsete maailmas, aitäh! suur aitäh teile, proua president, ja nüüd äh, kuulame äh, fraktsioonide esimehi, alustuseks äh, Rahvapartei ja Manfred Weber, palun! tere tulemast, Andrei Plenkovitš, tere tulemast Horvaatia Euroopa Parlamendis. olles kuulanud Ursula von der Leyeni selgitusi, kus kirjeldati teie lugu, nii-öelda Plenkovitši lugu, äh, on tõesti hea, et te olete siin, see lugu oli meie paljude jaoks motivatsiooniks äh, Ursula von der Leyeni kõrval on ka komisjoni asepresident, Horvaatia president, kellel on sarnane lugu, kes on olnud ka Euroopa Parlamendi liige ja nüüd on nii olulisel ametikohal. see on oluline sümbol sellest, mida Horvaatia eesistumine tähendab meie jaoks. Äh, lugupeetud sõbrad, Horvaatia eesistumine on oluline algus selleks aastakümneks. Horvaatia on noorim Euroopa Liidu liige ja Horvaatia rahvas on näidanud, et liikmeks olemine on rahva huvides. seda te olete näidanud viimaste aastate jooksul Euroopa Liidu liikmena. riik on välja tulnud äh, pikast majanduslangusest, peaaegu seitsekümmend protsenti ekspordist läheb Euroopa Liitu ja peaaegu kolm tuhat äh, Horvaatia väikest ja keskmist ettevõtet saavad kasu Euroopa Liidu investeeringute kavast. nii et on päris mitmeid näiteid sellest eduloost ja seetõttu on hea, et Horvaatia on nüüd Euroopa Liidu eesotsas. Horvaatia demonstreerib ka äh, Euroopa ilu. Äh, Rooma impeerium, Austria, Ungari impeerium ja kogu ajalugu, mis peegeldab äh, Euroopa kultuuri ja mida peaminister ka oma kõnes rõhutas, kõige olulisem hetkel on see, et Horvaatia on sõltumatu riik. ta ei ole enam osa ühestki impeeriumist, vaid on sõltumatu riik, osa perekonnast, keda austatakse võrdse partnerina Euroopa tasandil. Euroopa tugev visioon kajastub ka teie programmis Euroopa, äh, mis vastab maailmas valitsevatele väljakutsetele ja poliitiliselt keerulisel ajal ei suuda ükski liikmesriik toime tulla üksi. Äh, olulised väljakutsed, kliimamuutused, transport, ühenduvus, laienemine, äh, meie globaalne positsioon, digitaalne revolutsioon, kodanike turvalisus, võtmeks nende väljakutsetega toimetulekul on ühtsus, mida mainis ka juba Ursula von der Leyen. tahaksin natuke kirjeldada, mida meie jaoks tähendab ühtsus. see tähendab, et ei ole ei esimese ega teise klassi kodanikke Euroopa Liidus. näiteks kui Horvaatia soovib liituda Schengeni piirkonnaga, soovib saada europiirkonna liikmeks, siis eh, Euroopa Rahvapartei poolt on teil täielik toetus ühtsus tähendab, et me anname perspektiivi ka Lääne-Balkanile, seda on juba korduvalt mainitud, me oleme teadlik, et ülemkogu otsus oli lühinägelik, mitte avada liitumisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga. mina olen uhke, et kõik Rahvapartei valitsuste esindajad toetasid ülemkogus seda et me avaksime äh, liitumisläbirääkimised Albaania ja Põhja-Makedoonia jaoks, et nad saaksid asuda teile Euroopa Liidu poole. lugupeetud sõbrad, ühtsus tähendab meie jaoks ka seda, et kõik üheüks kõigi eest Euroopa tasandil. me oleme viimaste nädalate jooksul olnud tunnistajaks arengutele Lähis-Idas ja olime lähedal äh, sõjalisele eskaleerumisele, aga me suutsime näidata, et me suudame rääkida valjemalt kui mis tahes relvad ja teha seda rahumeelselt. selle näda-, aasta esimesed paar nädalat on justkui äratuskõne kus Euroopa Liit peab tõestama oma suutlikkust, et me saaksime edasi minna Euroopa Liidu äh, sõjaväelise sambaga ja et samas ähm, tegutseda äh, välis- ja julgeolekupoliitika raames ja teha seal otsuseid. Euroopa hääl peab jõudma globaalsele tasandile. ühtsus tähendab äh, ka mm, seoses ähm, Brexitiga toimuvaid arenguid mitte keegi ei soovi karistada meie Briti sõpru, kuigi mõned võib-olla nii arvavad. aga peab olema selge ka see, et kui te ei ole enam Euroopa Liidu liige, siis te kaotate selle klubi eelised ja äh, on palju probleeme kodanike ees. meie ees on palju väljakutseid, aga me peame vastama neile selgelt ja viimaks MFF, mitmeaastane finantsraamistik. me peame rääkima meie ees seisvatest ülesannetest, tugev piirikaitse näiteks, et Euroopa oleks turvalisem, investeeringud teadus- ja arendustegevusse, mis muudavad elu kõikide eurooplaste jaoks paremaks, nii et lõpetagem jutt netomaksjatest ja netotarbijatest. uued ülesanded tähendavad ka äh, värsket raha Euroopa Liidu jaoks ja seda on tarvis nii et meie ees on küll väljakutseid, aga nüüd on aeg näidata, et Euroopa Liidu noorim liige näitab juhi omadusi ja saab tõestada, et ähm, meil on olemas tulevik ja võite loota Euroopa Rahvapartei toetusele Euroopa Parlamendis, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, Garcia Perez sotsiaaldemokraatide nimel suur aitäh teile, härra Lenkovitš, tere tulemast taas kord teile Euroopa Parlamenti, soovime teile teie mineviku kogemused Euroopa Parlamendis aitaks kaasa Horvaatia eesistumise edule. oleme teadlikud sellest, et meie ees on keeruline väljakutseid täis periood, praegused sündmused Lähis-Idas ja näitavad, et Teie lähenemine multilateraalsusele on õige ning samuti teie soov koostööd teha kõrge esindajaga, et garanteerida, et Euroopa Liit räägiks rahvusvahelisel tasandil ühel häälel. lisaks sellele toetame teie pühendumust laienemispoliitikale ning soovi eh, läbirääkimisi alustada Albaania ja Põhja-Makedooniaga. Teie programmi prioriteedid räägivad kaitsvast Euroopast ning selles osas soovime laiemat lähenemist, mis tunnistaks eh, immigratsiooni eh, eh, vajalikkust heaoluriikide, heaoluriigi säilitamisele ning demograafiliste probleemide lahendamisele. meil on vaja kaitsvat Euroopat, mis kaitseks ka solidaarsust ja õigusriiki. õigusriik peab äh, tähendama ka humaanset lähenemist pagulaste, immigrantide ähm, äh, põi-, sõlmis, põimimisel Euroopa ühiskonda, me peame kaasama Euroopa kodanikke, hoidudes neid ähm, kõrvalejäetuse ja vaesuse eest seega oleks meil vaja surmata ambitsiooni üles ehitamaks uus Euroopa, olgem ausad, härra Plenkovitš, ainult konverentside korraldamisega ei saa me lahendada palgalõhe probleemi, soolise vägivalla probleemi ja laste vaesuse probleemi. peame suurendama konkurentsivõimet, elukestvat õpet, samuti Eh, sotsiaalseid eh, võimalusi. meil on vaja tugevdada seega eh, Euroopa sotsiaalset sammast ning sotsiaalseid õigusi. sellega seoses kahetseme seda, et teie programm ei maini miinimumpalka, lapsepõlve garantiid <clears throat> ning võitlust vaesuse vastu. ootame teiepoolset koostööd selle tegevuse arendamiseks teie eesistumise ajal samuti rahandusfermooni osas leiame samuti, et töötusgarantii puudus on äh, suur puudujääk teie programmis, meil on vaja vahendeid selleks, et kaitsta kodanikke kriisiperioodidel. õppigem viimastest kriisidest ning ärgem lihtsalt äh, leppigem sellega, et me teeme seadusi valdkondades, kus see lihtsam on teie eh, plaanid uue finantsraamistiku osas leiab meie toetuse. loodame, et teie eesistumine pakub välja ettepanekuid Euroopa Parlamendi eh, ettepanekute kõrguselt. ütleme äh, alati, et me ei saa vähem, aga rohkem teha. oleme seda alati öelnud. soovime oma ambitsioonikat agendat läbi viia, see tähendab seda, et äh, on vaja äh, suuremat panust SKP-st Euroopa eelarvesse meil on vaja omavahendeid, samuti riiklike investeeringute <clears throat> suurenemist. sellega seoses eh, meil on vaja uut kuldreeglit stabiilsus- ja arengupraktis, mis toetaks jätkusuutlikke investeeringuid liikmesriikides. me ei saa ähm, Eh, eh, lihtsalt lõb-, lubada endale tühje lubadusi, meil on vaja eh, rohelise leppe jaoks piisavalt finantseerimist, seega tahaksin väljendada sotsialistide pettumust in-, jätkusuutlike investeeringute märkimise puudumise ja samuti õiglase ülemineku fondi loomise kohta. meil on seda vaja selleks, et jätkusuutliku arengu eesmärgid lisada Euroopa poolaastasse. ei ole veel piisavalt hilja selle jaoks, sotsialistid loodavad, et teie eesistumine osutub sama ees, eh, ambitsioonikaks kui komisjoni ja Euroopa Parlamendi tööprogrammid. kui teil on head tahet, võite loota meie fraktsiooni toetusele, et töötada majandusliku keskkonnaalase ja sotsiaalse muutuse nimel Euroopa Liidus küsimus. aitäh ja Renew Europe'i nimel saab sõna härra Šolos. aitäh, esimees, lugupeetud peaminister Belinkovitš. see saab olema Horvaatia esimene nõukogu eesistumise pärast seda, kui ta liitus Euroopa Liiduga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. Teie jaoks, peaminister, ja teie riigi jaoks on see uhke hetk, aga ka väljakutseid täis aeg. ma juba nägin, millist energiat ja uut lähenemist te tõite oma esimesse eesistumisse mõistan täielikult, et tahate niipea kui võimalik äh, liituda meie siseringiga Schengeni ja euroala näol. ning me näeme, et iga riik, kes soovib liituda Schengeni alaga ning jagada meie ühist valuutat, peaks saama selle võimaluse niipea, kui kõik kriteeriumid on täidetud. meie prioriteet ei ole mitte ainult tagada, et Euroopa on uuendatud, nii et see toimib meie kodanike jaoks me peame tagama, et Euroopa Liit on jätkuvalt äh, organisatsioon, millega uued riigid tahavad liituda ning Euroopa tulevikukonverents on selle jaoks oluline. see annab äh, uue väljavaate liituda uuenenud Euroopa Liiduga. olen kindel, et järgmiste kuude jooksul saadab Euroopa Liit positiivse sõnumi Lääne-Balkani riikidele. Zagrebi tippkohtumine peaks mängima siin olulist rolli. kolleegid kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta rändekriis on tugevalt mõjutanud paljusid meie riike. avastasime, et meie rände- ja varjupaigasüsteemid ei toimi. peame liikuma edasi. täna käivitab minu fraktsioon Renew Europe plaani, mis koosneb ideedest, äh, kuidas parandada olukorda. aeg on progressi jaoks, ootamata ära uut kriisi ning ma loodan, et teie eesistumine saab inspiratsiooni meie ideedest. peaminister, ma tean, et olete minuga nõus, et ränne ja demograafilised probleemid peavad äh, saama rohkem kajastamist ning lahendusi. mul on hea meel, et olete selle teema tõstatanud oma eesistumise ajal. nüüd MFF. Horvaatia eesistumine mängib olulist rolli protsessis, mis äh, viib meid MFF-i vastuvõtmiseni ja omavahendite äh, vastuvõtmiseni ma loodan, et te toetate parlamenti tugeva eelarve osas ning uue lähenemise osas, mis puudutab omavahendeid. meil on vaja tugevat eelarvet, mis vastab meie poliitilistele prioriteetidele. lisaks tahaksin tänada teid ning äh, härra Michelli teie töö eest Liibüa ja Iraagi ning Iraani olukorra osas. peame olema val-, valvel et äh, deeskaleerida konflikte. meil on vaja tugevat Euroopa häält kogu maailmas ning te võtate endale vastutuse äh, ajal, mil see valdkond on väga äh, konfliktne. me peame tuleviku oma kätesse võtma. härra peaminister, soovin teile kõike paremat teie eesistumise ajaks. Te võite olla kindlad, et võttes ette need ähm, väljakutsed, on Renew Europe'i näol teil olemas partner, aitäh! suur aitäh ja Roheliste nimel saab sõna äh, Ska Keller head kolleegid, mul on väga hea meel, et Horvaatia asub äh, eesistujariigina tööle ning ma soovin teile väga palju edu ja palju õnnelikke hetki. see on väga oluline hetk, mil tööle hakkavad täiel määral uul komisjon ja nende liikmed, äh, tagamaks, et täidetakse kõik valimislubadused ning on väga palju teha meie ees on kliimakriis, mis mõjutab kõiki. me peame tegutsema nüüd, nii Euroopa Liidu tasandil, aga ka liikmesriikides. Euroopa Komisjon on juba andnud äh, selles osas lubadusi, mida me tervitame. aga me vajame ka liikmesriike ning liiga paljud neist on blokeerinud minevikus keskkonnaalaseid äh, edasiminekuid, see peab muutuma. meil on vaja liikmesriike, kes tegutsevad äh, kliimamuutuste valdkonnas. Teie ülesandeks on tagada see ning see on samuti suur vastutus. selle rolli täitmiseks julgustame teid ja teie valitsust äh, rakendama teie oma äh, õiglast üleminekut Horvaatias. veel üks valdkond, kus tahaksime liikmesriikide poolt näha rohkem tegutsemist, on õigusriigi põhimõte ning inimõigused. mul on hea meel, et te seda mainisite siin on vaja rohkem vastastikut survestamist, äh, et liikmesriigid taas õigele teele tuua õigusriik, põhiõigused ja vabadused on Euroopa Liidu alussambad. Neid ei tohiks nõrgemaks muuta ja see kehtib kõigi liikmesriikide jaoks. siinkohal valmistab mulle muret äh, teadaanne Horvaatia politsei kohta. see puudutab rahvusvahelist õigust ning äh, menetlusi, äh, mida kohaldatakse migrantidele ja varjupaiga taotlejatele. on teavitatud isegi süstemaatilisest vägivallast ja kuritarvitamisest, näiteks alandamine, peksmine ja isegi tulirelvade kasutamine. sellele väärkohtlemisele on korduvalt tähelepanu juhtinud vabaühendused ning sellest on räägitud ka meedias. kuid Horvaatia valitsus ei ole siiani ei äh, peatunud selles tegevuses ega uurinud neid süüdistusi. see ei ole vastuvõetav mitte üksnes üheski Euroopa Liidu riik, riigis, vaid mitte üheski muus riigis. põgenike õigused on inimõigused ning ma palun, et te tagaksite, et neid õigusi järgitakse. Horvaatia piirid on Euroopa piirid, mis toimub nendel piiridel, on kõigi meie vastutus. seega meie ei pigista oma silma kinni. Horvaatia on ilus riik ning noorim perekonnaliige. eesistumine on võimalus teie riigi jaoks näidata ülejäänud Euroopale, millised on teie visioon ja nägemus meie ühtse tuleviku jaoks. kuid eesistumine suunab valgusvihuga Horvaatiale ning sellele, kui palju äh, sõnadele vastab ka tegevusi, tegusid nii kliimaõigluse kui ka inimõiguste valdkonnas. võite loota meie toele kliimaõigluse, sotsiaalse võrdsuse ning õigusriigi põhimõtete tagamisel, küll aga võite meile loota ka selles osas, et me juhime tähelepanu kõigile inimõiguste rikkumisele, ükskõik kus see aset leiab, ükskõik millises valitsuses. aitäh, austatud kolleegid nüüd ID e fraktsiooni nimel Nikolai Bey. Euh, aitäh, president, peaminister Plenkovitš. meie tänane arutelu järgneb esialgsele äh, suhtlusele Zagrebis, kus te tervitasite esimeste konverentsi detsembri alguses eesistumise prioriteedid Äh, sisaldavad ka ohtu. oht seisneb selles, et me jätkame samal viisil, te räägite liitumisläbirääkimiste kiirendamist äh, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, samal ajal kui me teame, et kuigi need riigid on meie liitlased ning sõbrad ja riigid, millega me peame koostööd tegema, on seal väga palju korruptsiooni ja islamistlikku survet. president Macron pani veto Prantsusmaa poolt sellele, siin võib rääkida küll ajaloost ja president Macron ütleb, et ta on valmis tervit-, vastu võtma Albaaniat, Põhja-Makedooniat ja teisi riike ja võib-olla on meil Euroopa Liit kakskümmend kaheksa või isegi kolmkümmend üks, aga see ei tugevda Euroopa Liitu. Euroopa Liidu nõrgemaks muutumise puhul te rääkisite mitmeaastasest finantsraamistikust. õige pea jääme ilma kümnest protsendist oma rahvastikust Brexiti tulemusena tähendab, et meil on võimalik äh, koostööd korraldada äh, mandril, kuid mitte pääseda eelarvelistest probleemidest. me ei taha olukorda, kus kõike juhitakse Brüsselist, kui me räägime siin täiskogu istungisaalis Euroopa omavahenditest siis see on esimene samm Euroopa maksusüsteemi suunas, see on aga halb uudis meie maksumaksjatele, kes maksavad üha enam ja saavad üha vähem. Te rääkisite Euroopa tuleviku konverentsist, see peaks olema tõeline arutelu, mis äh, käsitleb Euroopa Liidu toimimist, aga ma kardan, et mõned inimesed tahavad kaaperdada idee selleks, et äh, liituda ühehäälsuse poole ja soovivad minna veel kaugemale asjadega, mis ei toimi. Euroopa ei ole võimeline oma piire kaitsma immigrantide eest ning kaitsta enda majandust suurjõudude eest ega ka rahvusvahel tasandil me ei tegutse Süürias, Liibüas, Iraagis ega Iraanis kokkuvõttes me piirdume sellega, et räägime inimõigustest ülejäänud maailmale, kas piisab, sellest piisab, ei. ja Brexit, see on tõeline probleem ja väljakutse. Boris Johnson kaitseb künde ja hammastega brittide õigusi. me ei tohi lubada seda, et homsest saab Suurbritannia äh, uksest äh,, ukseks, kust äh, Äh, ka ebakvaliteetsed äh, tooted tulevad Euroopa Liitu, tegemist on sõbraliku naabriga, kuid peame kaitsma oma huve, peame olema äh, võimelised tegelikult oma majandust kaitsma, seda ootavad meie kodanikud. järgmisena saab sõna härra Tomašitš ECR-ist. suur tänu. pärast kuut poolt aastat Euroopa Liidu liikmesust on Horvaatia nüüd esimest korda Euroopa Liidu eesistuja. liitudes oli selge, et äh, nii mõneski mõttes me ei olnud äh, päris valmis ja see äh, reis, mis meil on olnud demokraatia ja turumajanduse suunas ei olnud tolleks hetkeks lõppenud. kuus pool aastat on olnud äh, raske aeg mitte ainult Horvaatia, vaid ka Euroopa Liidu jaoks. rändekriis on andnud olulise panuse äh, inimeste rahulolematusse, äh, samuti tekkis finantskriis ja liikmesriikide arengutasemete vahel on endiselt suuri erinevusi Euroopa Liidu poliitika ka muutub ja Brexit on näidanud, et kui me ei pööra tähelepanu probleemidele, siis Euroopa Liidu territoriaalsed piirid muutuvad. uutel äh, liikmesriikidel äh, äh, on küll vähem väljakutsuvatel aegadel võimalus oma häält paremini kuuldavaks teha, aga praegu alati mitte Horvaatia on olnud valmis jagama Euroopa Liidu koormat äh, rasketel aegadel, aga sooviksin, et äh, Horvaatia ei kasutaks eesistumist mitte ainult nii-öelda äh, enda demonstreerimise võimaluseks, vaid selleks, et Euroopa Liitu tugevdada. liikmesriigina peaks Horvaatial olema ka omaenda autentne poliitika aga nüüd on äh, Horvaatial võimalus demonstreerida, kuidas ta suudab juhtida Euroopat rasketel aegadel ja loodetavasti kasutate hästi ära seda võimalust. peaminister, soovin teile, teie kabinetile ja eesistuja meeskonnale edu järgmiseks poolaastaks. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Shirdaman Kuue nimel. aitäh äh, oleme nüüd uue aasta alguses, Horvaatia esistumine on alanenud, alanud ja kohe algas äh, ka Iraani ja USA vaheline äh, konflikt. Euroopa Liidu ähm, välisministrid äh, ja Euroopa Liidu esindajad on palju tegelenud selle probleemiga viimasel aastal. USA lahkumine tuumaleppest poolteist aastat tagasi tõi kaasa olukorra eskaleerumise Pärsia lahel ja Euroopa Liit peab selles olukorras tegema kõik, mis on tema võimuses, et ära hoida ähvardav sõda. ja et ei äh, väärtarvitataks rahvusvahelist õigust. see, mis toimub, peab toimuma rahus ja vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Euroopa sõdurid äh, tuleb ka sellest piirkonnast ära tuua. aasta kaks tuhat kakskümmend on oluline aasta Euroopa Liidu jaoks, äh, digitaalne revolutsioon, äh, kliimamuutused, meie ees on suured ühiskondlikud väljakutsed äh, alates tööstusrevolutsioonist. sotsiaalne õiglus ja ka vastavad äh, finantsvahendid MFF-i äh, raames. tuleb teha vastavad poliitilised otsused. ühtekuuluvuspoliitika kärpimine, samas äh, selle arvelt militariseerimine, see on põhimõtteliselt vale. me soovime, et Euroopa kasvaks majanduslikult Eh, ja sotsiaalselt ühtselt, et me tagaksime ühiskondade sotsiaalse ühtekuuluvuse, sellesse peab investeerima. ja viimaks, eh, Euroopa eh, Liidul on ka õigus, et tema piire respekteeritaks välispiiridel, aga on toimunud mitmeid inimõiguste rikkumisi ka Horvaatia piiridel ja järgmise kuue kuu jooksul te peate ka siin tõestama ennast mis puudutab äh, rändereformi ja inimõigusi. ja soovin teile kõiges selles edu, aitäh. non iscritti, onorevole. järgmisena saab sõna äh, härra äh, Kolakušitš. aitäh, härra president, kolleegid, Euroopa Liit on silmitsi väga keerulise finantsolukorraga. mitmeaastane finantsraamistik on muutnud võimalikuks väiksemate riikide nagu Horvaatia jaoks kompenseerida majanduslikke kaotusi. põllumajanduses ähm, kadus neli koma viis miljardit eurot äh, liitumisest alates, Horvaatia sai teatud kompensatsiooni Euroopa Liidu äh, rahastust üks koma seitse miljonit Äh, Ühendkuningriik on nüüd lahkumas Euroopa Liidust. Ühendkuningriik on maksnud kuuskümmend viis miljardit eurot äh, rohkem, äh, kui ta sai Euroopa Liidu eelarvest viimase kümne aasta jooksul. laienemisprotsessis näeme ka teiste riikide liitumist, mis vajavad samuti finantsabi. meil on tarvis mõelda erinevale rahastusmudelile annan nüüd sõna uuesti äh, härra Plenkovitšile, kes soovib lühidalt vastata. suur aitäh, kallid kolleegid, ma kõigepealt sooviksin tänada kõikide fraktsioonide juhatajad neid äh, äh, sõnavõttudest vastusena Horvaatia programmi tutvustamisele, mõningad vastused. kõigepealt ma ootan väga sünergiat Ursula sinu komisjoniga koos töötamise ees. meie üritame võimalikult kaasa aidata tõhusale töö tegemisele ja seaduste vastuvõtmisele. selles osas, kuna siin räägiti juba immigratsioonist, ootame uusi äh, algatusi seoses äh, Dublini paketiga, et me suudame Äh, luua võrdusmärgi ähm, solidaarsuse ja vastutustunde vahel. kui nüüd puudutab Schengenit, millest te rääkisite, siis äh, on nii-öelda Horvaatia küsimus, ma ei tahtnud äh, seda alguses pikalt mainida, kuid minu valitsusel on kaks suurt eesmärki, ühineda Schengeni äh, Äh, alaga tänan äh, Junckeri komisjoni selle eest, et tehniliste küsimustega ühele poolele saadi, loodetavasti jõuame protsessiga lõpule proua von der Leyeni komisjoni tegevuse ajal. mis puudutab euro ülevõtmist, siis äh, tegeleme, täidame tegevusplaani ning äh, üritame selle ülesandega ühele poole saada eesistumise lõpuks äh, äh, valmis saada ja otsus langetatakse Eurogrupi tasandil. mis puudutab nüüd multilateraalsust, humanitaaraspekte, sotsiaalsammast, mida mainis proua Garcia, siis arvan, et kui loete tähelepanelikult programmi, mis teile kõigile saadeti, siis näete sotsiaalsest kaasavusest väga palju ja ebavõrdsusest, samuti ka mittediskrimineerimispõhimõttest, tegemist on integraalse osaga meie programmist ning kui asi puudutab immigratsiooni ja Horvaatia piiri kaitsmist, siis kaks tuhat viisteist, kuusteist aastal tekkinud immigratsioonikriis on suurim pärast Berliini müüri langemist ning see on kõige olulisem fenomen, mis äh, äh, on tekkinud ja mõjutanud poliitilisel tasandil, mitte ainult institutsioonides, äh, vaid ka liikmesriikide tasandil, aruteludes ja poliitikavaldkondades meie liikmesriikides. sellega seoses lahendus on tugevdada Euroopa Liidu välispiire. peaksime kasutama mitmesuguseid vahendeid välispoliitika, kaubandus,